härra Amiat Bashir on teatanud, et on lahkunud EFTD fraktsioonist ja on nüüd ECR fraktsiooni liige alates kahekümne kolmandast jaanuarist kaks tuhat viisteist. ja nüüd